nüüd äh, läheme edasi, kallid kolleegid. eelmise istungi protokoll, kahekümne viienda veebruari istungi protokoll. Äh, see peaks olema teile välja jagatud, äh, kas kellelgi on küsimusi? kui ei, siis ma loen need vastuvõetuks. ühtlasi on mul teha veel üks avaldus, nimelt Poola vastavad ametkonnad teavitasid mind selle